majestät im namen aller abgeordneter des europäischen parlaments majesteet kõigi euroopa parlamendi saadikute nimel soovin teile öelda tere tulemast strasbourgi meie jaoks on suur au teid siin täna vastu võtta ja seda juba eh, kolmandat korda euroopa parlamendis sellega näitate oma usaldust ja sõprust meie vastu pisut rohkem kui aasta tagasi algas, algas Araabia kevad täis suurt, suuri lootusi, soov demokraatia, õiguse, ehm, sõnavabaduse järgi on muutunud enamaks kui lihtsalt ülemaailmseks sooviks, erinevalt teistest majesteed tegite te jõupingutusi selleks, et Jordaania rahva häält kuulda võtta? Teie kodumaal on toimunud poliitilised, majanduslikud, sotsiaalsed reformid, mis äh, lisaks kõigele on teinud kõik selleks, et Jordaania äh, rahvas oleks endiselt meie äh, sõber ja hea partner oma põhjalike majanduslike reformidega ning poliitilise lootuse abil võib unistada õnnelikust Jordaaniast. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juulis rääkisite te vabade valimiste poolt, kus võiks osaleda erinevate parteide esindajad ning äh, parlamendis enamuse saanud äh, parteid moodustaksid valitsuse. meie tervitame teie selgesõnalist sõnumit ähm, õigusriigi ja parlamentaarse demokraatia poolt. seda hoolimata ekstremismist ja seda hoolimata vägivallast. Teie sõnavõtt Mm, äratas äh, jordaanlaste seas suuri lootusi. meie kui teie sõbrad ja partnerid toetame teie sõnavõttu täiel määral. toetame teid reformide läbiviimisel. Euroopa jaoks on Jordaania riik, millega meid ühendab sügav sõprus ning teie isiklik panus viimastel nädalatel Ehm, mulle vahendaja rollis palestiinlaste ja isra-, iisraellaste vahel, et need istuks tagasi läbirääkimiste laua taha, eh, on eh, veelgi tugevdanud muljet, et te olete meie tugev partner vabaduse ja rahu eest võitlemisel. Majesteet, teil on sõna Allahi kõigeväelise ja armulise nimel. härra president, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. suur tänu teile kõigile selle sooja tervituse eest. Jordaania ja Euroopa vahelised sidemed on kaljusse ankurdatud tegemist ei ole ainult meie vastastikuse huvidega, mis puudutavad jõukust ja julgeolekut äh, meie mitmeregioonilises piirkonnas, vaid tegemist on meie ühiste veendumustega. me teame, milline see naabruskond peaks olema. me teame, millist naabruskonda meie inimesed väärivad. tegemist on piirkonnaga, mis äh, järgib äh, inimväärikust, mida toetab progress ja selle julgeoleku tagab rahu. me räägime oma naabruskonnast ja räägime tulevikust. ning sellest rääkides ma seisangi täna teie ees. Araabia maailmas on tegemist juba väga pika kevadperioodiga. see ei saa läbi ühe hooaega, see ei saa läbi isegi ühe aasta jooksul meie ühiskonnad seisavad silmisti väljakutsega, kus me läheme protestidelt üle programmidele ja kriitikat asendavad riiklikud strateegiad. erinevad riigid järgivad erinevaid radu. mõningates riikides toimuvad arutelud, jõutakse ühistele kokkulepetele, kuid teistes riikides me näeme, et rahvas on lõhestunud sellega kaasnevad äh, ebastabiilsused ja vägivald ja see mõjutab tervet piirkonda. me näeme siin ka väliseid mõjureid, mis äh, püüavad ära kasutada konflikte. me näeme, et risk ja ebakindlus on täiesti tegelik olukord, kui ma räägin miljonite nimel, kui ma ütlen, et Araabia maailm on äh, üles ärganud ja me näeme ka seda, et toimumas on positiivsed muutused. Need tundemärgid olid teie jaoks juba täiesti nähtavad, kui te tahtsite neid varem näha. juba üle kümne aasta on meie piirkonna inimesed esitanud küsimusi, nad on soovinud näha reforme, nad on soovinud näha kodanikuühiskonna arenemist see puudutab eriti naisi ja see puudutab meie äh, digitaalselt arenenud noori. ja nüüd me näeme, et see asi on muutunud üha kiireloomulisemaks, me näeme globaalset ki-, kriisi, toiduprobleeme, energiatarvidust, mis on mõjutanud meid kõiki. Araabia perekonnad on väga palju ohverdanud selleks, et äh, harida oma lapsi, kuid nad näevad, et meie pojad ja tütred lõpetavad kooli, nad on valmis töökohtadeks, mida enam ei ole olemas praegusel hetkel minu regioonis on kõige suurem noorte tööpuudus võrreldes teistega. mõned on seda nimetanud, et tegemist on ootava põlvkonna probleemiga. tegemist on sajamiljonilise noorte hulgaga, kõige suurema hulgaga ajaloos. ja ma tean, et noorte küsimus on kindlasti oluline siin ka Euroopas. meie regioonidel on erinev demograafiline taust kuid ühe statistilise näite osas on kõik sarnased. noored inimesed tänapäeval on sajaprotsendiliselt meie tulevikuks ning me ei saa lubada endale seda, et ükski noor kodanik jääb ootama. selline reaalsus mõjutab ka meie lähenemist Araabia kevadele. me oleme seda võtnud kui võimalust. me saame ületada teetõkkeid selle abil, me liigume edasi reformidele. eelmisel aastal me võtsime ette kohalised, kohesed sammud selleks, et jõuda dialoogini, et me saaksime jõuda konkreetsete tegevuste osas konsensuseni. üks varasemaid asju, mille me ette võtsime, oli meie põhiseadus, see on meie poliitilise süsteemi alustala. eelmisel septembril peale riikliku nõukogu soovitusi võeti vastu üks kolmandik sellest dokumendist, tegemist oli uute sätetega põhiseadusesse, laiem esindatus, tugevamad poliitilised erakonnad, kodanike õiguste ja vabaduste kaitse ning võimude lahususe täiendamine. tegemist oli oluliste teetähistega, mis puudutasid uusi seadusi poliitiliste erakondade osas, puudutasid ka kohalikke ja riiklikke valimisi. lisaks veel seadusandlus äh, põhiseadusliku kohtu tarvis, ning sõltumatu valimiskomisjoni sisseseadmine. meie järgmiseks katseks on kohalike ja parlamentaarsete valimiste korraldamine. Need on poliitilise reformi protsessi tagatisteks ning seega ma olen palunud, et parlament ja valitsus peaks kinni ajakavast ning jõuaks lõpule seadusandluste ettevalmistust, ettevalmistustega nii kiiresti kui võimalik samas ohverdamata meie protsessi täiendavat iseloomu. sest meie, ainult meie, kõik jordaanlased koos saame luua Jordaania tulevikku ning me peame tegema seda sellisel viisil, et meie riik jääks turvaliseks piirkonnaks, hoolimata sellest, et piirkond meie ümber muutub aina rahutumaks, hoolimata majanduslikest probleemidest ja hoolimata kriisist meie naabruskonnas. meie jaoks on olulised konsensusepõhised reformid, põhjalikud muudatused, mis puudutavad majandust, sotsiaalset korraldust, mis austab kõiki meie kodanike õigusi. selle protsessi käigus tahab luua Jordaania head eeskuju tervele piirkonnale, mis puudutab äh, uuendamisi ja reforme ja ma olen kindel, et aasta kaks tuhat kaksteist on see aasta, mis on Jordaanias oluliste poliitiliste reformide aasta. Nende oluliste sammude hulgas on ka poliitiliste erakondade jõuline sissetoomine, mida on vaja parlamentaarse süsteemi arendamiseks. me teame, et see ei puuduta mitte ainult ühte valimiskorda, vaid ka kõik need järgmised valimised, mis seejärel tulevad, need näitavad meile, et see süsteem on toimiv süsteem. me vägagi hindame Euroopa Liidu poolset tunnustust meie reformidele alles kaks kuud tagasi kohtus Euroopa Liidu Jordaania rakkerühma Ammanis ja seal väljendada toetust meie reformidele. tegemist on demokraatlike institutsioonidega, kodanikuühiskonnaga, töökohtade loomisega, kohaliku majandusli-, majanduse arenguga, äh, humanitaarabi ja muude oluliste valdkondadega. järgmine kuu saame tähistada kümneaastast tähtpäeva meie sotsiaalreformide algusest. tegemist on avatud turu ja töökohtade loomise võimalusega mõlemalt poolt ning ma loodan, et need võimalused, mida toetab nüüd meie partneri staatus, annab meile õitsengut ka järgmisteks aastateks. Jordaania on püüdnud saavutada oma sisemaiseid eesmärke hoolimata meie ümber valitsevatest konfliktidest, kuid minu sõbrad, me peame saavutama rahu selleks, et saavutada meie piirkonnas jõukust. me ei saa lubada endale seda, et veel üks, veel üks põlvkond jääb ootama rahu Palestiina riigis kümme aastat tagasi Araabia riigid rääkisid ühisel häälel, nad rääkisid õiglase rahu nimel. meie langetasime selle otsuse, et me vaatame ettepoole ja mitte tahapoole. me püüame jõuda kokkuleppeni ja pakume omapoolset äh, aktsepteerimist olukorrale, kuid me näeme nüüd sellist olukorda, et meie ettepanekuid on aktsepteerinud äh, väga paljud riigid, kaasa arvatud ka Euroopa Liit ja teised kvarteti liikmed, kuid me vajame ka Iisraeli kaasatust. Araabia rahualgatus põhineb ainukesel võimalikul lahendusel. kaks riiki, mis asuvad kõrvuti, elades väärikalt, üksteist austades, suveräänne sõltumatu Palestiina mille pealinnaks on Ida-Jeruusalemm. kollektiivsed rahutagatised Iisraeli jaoks. and a final settlement in accordance with UN resolutions. kokkuleppele jõudmine vastavuses ÜRO resolutsioonidega ja peame jõudma ka resolutsioonidele kõikides staatust puudutavates küsimustes. sellisel viisil me saame pakkuda Iisraeli rahu kõikide Araabia, tema Araabia naabritega ja toetaks kogu islamimaailm. ettepanek on olnud laual viimased kümme aastat, tegemist on olnud lahendusega mis on meie poolt välja pakutud ja mõned inimesed ütlevad, et läbirääkimistega saab oodata, kuna Araabia maailmas valitsevad rahutused, kuid ootamise aega enam ei ole. Araabia kevad põhinebki sellel, et me nõuame inimeste austamist ja ei ole ühtegi kohta, kus me tunnetaksime probleemi sügavamalt kui Iisraeli okupatsiooni Äh, probleemi tõttu, mida kauem me ootame, mida kauem neid asundusi luuakse, seda suuremaks muutuvad ohud. kui me nüüd selle piiri ületame, kui kahe riigi lahendus ei ole enam võimalik siis Iisraeli jaoks jääb tegelik julgeolek kaugemale kui kunagi varem. ning selleks läheb aastakümneid ja võib, võib-olla isegi põlvkondi, enne kui jõutakse rahuni. Jordaania näeb, et tõhus rahuprotsess on meie moraalne kohustus ja see on meie strateegiliseks huviks ning meie jääme selle juurde, et need tulemusi tuleb saavutada. käesoleval aastal me jõudsime sinnamaani, et läbirääkijad istusid koos jälle läbirääkimiste laua taha ja me ei oleks suutnud seda teha ilma Euroopa su diplomaatia suurepärase tööta, heade kontakt, kontaktideta, toetuseta, sest sellisel viisil avaldati survet rahu loomiseks ja mis oli veelgi olulisem, sellisel viisil aidati elus hoida lootust. ning tegelikult viimase kahe aasta jooksul on Euroopa Liit olnud hindamatuks sõbraks mõlemale osapoolele, kes püüavad saavutada Lähis-Idas rahu. Ammanis toimuvad äh, esialgsed läbirääkimised olid kõige nendeks esimesteks sammudeks, mis andsid osapooltele võimaluse taastada kahepoolseid kontakte. ja nüüd on vaja sellel protsessil teha suurem hüpe edasi ning Euroopa Liidu partnerlus on siin vägagi tähtis. Euroopa Liit on võtnud endale põhimõttelise sammu ette selleks, et toetada kahe riigi lahendust ja seistes vastu illegaalsete asunduste ehitamisele, mis on takistuseks progressi teel. Teie mõistate, millised on üleilmsed riskid, mis on seotud konfliktidega ja te teate ka, millised on rahu eelised ning teid usaldatakse sest teil on olemas kogemused demokraatlike institutsioonide ehitamisel, luues julgeolekut ja turvatunnet. ma usun, et see kõik avaldab oma mõju ka järgmiste perioodide jooksul. minu sõbrad, palju rahvaid, üks naabruskond ja üks tulevik. see ongi väljakutse Euroopa jaoks ja ka Lähis-Ida jaoks. see on meie tugevuseks sest kuus me seisame silmitsi väga oluliste teemadega, probleeme majandusvaldkonnas, probleeme poliitikas, probleeme rahuga. lahendused on keerulised ja meie tee tuleviku suunas on keeruline, kui koos meil on olemas nii tahtmine kui piisavalt tarkust selleks, et jõuda nende eesmärkideni, mida me tahame saavutada. ning koos me saame olla edukad. suur tänu teile! majesteet, suur tänu teile teie sõnavõtu eest. ma arvan, et äh, meie kolleegide kohalolek siin kojas, nende äh, soe aplaus näitas, kui väga me toetame teiepoolset äh, lähenemist neile keerulistele küsimustele. me soovime tihedat koostööd mitte ainult äh, Jordaaniaga, vaid me toetame ka teie riigi rolli terves selles piirkonnas, mis meie meelest on otsustava tähtsusega. ning äh, seda oli näha ka teie vahendaja rollis eh, eh, Palestiina ja Iisraeli vahel. suur tänu teile, suur tänu teie sõnavõtu eest. ma sooviksin ka öelda, et me oleme sajaprotsendiliselt äh, jätkusuutliku arengu, rahumeelse arengu eest, mis äh, laieneks kogu sellele piirkonnale. see peab olema aluseks meie tööle ja öö, äh, koostööle Lähis-Idas, nii et suur tänu teile, suur tänu Jordaaniale!